Chers collègues, merci de gagner vos places. kallid kolleegid, palun asuge kohtadele, selleks et me saaksime oma koosolekuga algust teha. tegemist on transpordi ja turismikomisjoni asutava koosolekuga ja asumegi kohe esimehe ning juhatuse valimise juurde. ma meenutan et äh, me valime esimehe ja neli ase, äh, esimehe ja neli aseesimeest. ja nüüd räägiksin asendusliikmedest, kellel on õigus hääletusel osaleda. rahvaparteist äh, härra Marinesko asemel härra Breda, härra Müsoli asemel härra Prust ja proua Lukatšeke kohta meil ei ole täpset infot. härra Vandelen on härra Bradburni poolt esindatud, härra Pieša samuti ja härra Pjatrovski asemel härra Kirkop. kuue ridadest härra Jareo, proua Perekonika asendab teda härra Kadri Kallase asemel härra Demassi sotsiaaldemokraatidelt härra Semke asemel äh, proua Tsedalova. kvoorum on olemas ning äh, liikmeid on siin enamgi, palju enam kui kvoorumiks vajalik. ja nüüd räägime siis transpordikomisjoni esimehe kandidaadist. proua Teli roheliste nimel. aitäh, koosoleku juhataja, kallid kolleegid, oma fraktsiooni nimel on mul au teile teatavaks teha härra Michal Krameri eh, tema kandidaadina, tegemist on väga innuka ning kirgliku transpordivaldkonna huvilisega ja täna oleks õige aeg siis ka tunnustada tema see, sellekohast Indusest, juba kümme aastat on ta siin komisjonis tegev olnud ja loodame, et tegemist on tõepoolest nüüd tulevase transpordikomisjoni esimehega. härra Kraamer, kas te olete nõus enda kandidatuuri ülesseadmisega? jah, olen nõus, ütleb härra Kraamer. nii, kas on teise teisi kandidaate esimehe kohale? ei ole. vastavalt meie kodukorrale, kui ei ole äh, vastuseisu, siis äh, ühise heakskiiduga hääletada. Je lui présente euh, en votre nom à tous ma sooviksin kõigi nimel teid äh, õnnitleda, soovin teile pikka ning õnnelikku eesistumist selles komisjonis. ja annan ka enda koha teile üle ja meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. lugupeetud daamid ja härrad, kolleegid. tegemist on väga ebatavalise kogemusega, minu jaoks on eh, tavatu siitpoolt teie peale vaadata. aitäh selle usalduse eest eh, ja loodan, et meie töö jätkub eh, ka edaspidi sõbraliku koostöö vaimus, nii nagu see eelmiste koosseisude ajal on olnud. suur tänu ka sekretariaadile, nii et aitäh teile teiepoolse usalduse eest veel kord ja läheme nüüd edasi esimese aseesimehe valimise juurde. ALDE fraktsiooni nimel soovin ähm, kõigepealt teid, Mihhail Kramer, äh, esimehena tervitada. ma olen kindel, et meie koostöö saab tõepoolest olema tihe ja tahaksin äh, aseesimehe kandidaadin, kandidaadina härra Dominic Riquet kandidatuuri üles seada tegemist on tagasi valitud äh, parlamendiliikmega, kes seda valdkonda hästi tunneb ja me otsustasime tema kandidatuuri esitada. noh. tegemist on tõepoolest tuttava näoga, ennem tegelikult istuski ta siin. kas on veel kandidaate sellele kohale? ei, seega saame samuti valida ta ühise heakskiiduga aseesimehe kohale. Und darf nur mal fragen, Dominik, Riquet, sind Sie einverstanden? pean äh, siiski küsima Dominic Riquelt, kas olete nõus selle ameti, ametisse nimetamisega? olete, väga tore, aitäh. palun tulge, istuge siia oma kohale. ja der zweite Vizepräsident des Ausschusses teine aseesimees siin komisjonis. meil on ettepanek. rahvapartei nimel sooviksin esitada kolleeg eh, Dieter Lebrecht Kochi, kes eh, on eh, samuti palju aastaid juba olnud selle komisjoni liige, mina ise olen uus liige, nii et tema saab mind aidata igati. nii et meie sooviksime esitada teiseks aseesimeheks härra Liebrecht Kochi aitäh, proua Vanderkamp, kas äh, on veel nimesid sellele kohale? sellega, Tiit Lebrecht Koht, Koh, kas te olete nõus selle nimetamisega? hea meelega, härra esimees. sellega siis äh, ühise heakskiiduga hääletus jällegi. kolleeg Äh, palun tulge, istuge siia üles oma kohale. Dann kommen wir zu dem dritten stellvertretenden. oleme jõudnud äh, kolmanda aseesimehe kohani, Robert Silje. kõigepealt äh, ma tahaksin äh, teid äh, õnnitleda kõiki esimehe, aseesimehe kohale valimise puhul. Äh, ECR-i äh, poolt Toomas Parebo tahaksin kolmandaks aseesimeheks üles panna, ta on kirjalikult nõustunud kandidaadiks olema, kahjuks teda praegu ennast siin ei ole. Dann frage ich auch hier, ob es da Alternativkandidaturen gibt. küsin siis ka teiste käest, kas on veel kandidaate sellele kohale? ei ole ja kuna ta on öelnud, et ta on nõus selle, selle kohale kandideerima, siis härra Paremba samuti ühise heakskiiduga valitakse selle kohale. Tomas Premba on nüüd kolmas aseesimees, ta on selleks valitud ja nüüd neljanda aseesimehe kohale. Ismail Hertsog, palun. kõigepealt äh, palju õnne teile ning aseesimeestele uuele kohale asumise puhul. meie kandidaadiks on Istvan Vanjehi, Ungari äh, parlamendiliige, ta ei ole sugugi äh, uus transpordi ning, uus tegija transpordi ning turismi valdkonnas ja seetõttu me seamegi üles tema kandidatuuri. aitäh, kas on teisi nimesid üles seada? Yes, like järgmine küsimus, kas te olete nõus sellele kohale kandideerima? jah? aitäh. nüüd äh, ma paluksin, et me samuti äh, ühise heakskiiduga valiksime neljanda aseesimehe. aitäh! ja paluksime siis ka uuel aseesimehel siin meiega liituda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 see käis nüüd küll väga kiiresti ja väga sujuvalt, arvestades meie eriarvamusi ja loodan, et äh, transpordikomisjonis ja kui rääkides näiteks kliimamuutustest, äh, asjad sama sujuvalt äh, lähevad. me oleme soovinud, et kahe tuhande kahekümnenda aasta kliimamuutuste eesmärgid äh, ka transpordisektorile laieneksid, see oli äh, ambitsioonikas plaan, kuid transpordikomisjonis suur enamus soovis, et see nii oleks. ilma selleta, et me transpordisektorit puutuksime, ei ole võimalik midagi ka kliimamuutuste osas ähm, muuta. tegemist on äh, suure saastava sektoriga ainult kakskümmend viis protsenti ähm, heitgaasidest tulevad äh, majapidamistelt, me näeme, et transpordi valdkonnas äh, on suudetud äh, teatud hinnaga muidugi neid heitmeid vähendada, kuid nüüd näeme jälle, et heitmed suurenevad ja me peame keskkonda ülemaailmselt aktiivsemalt kaitsma aluma ja me peame ka erinevad kõrvalmõjud arvesse võtma uute meetmete rakendamise puhul, kui me räägime neljandast eh, paketist, siis eh, selle juurde me kindlasti tuleme tagasi kahekümne teisel juulil oma koosolekul ja siis eh, kuuleme ka volinik Siim Kallaselt uudiseid ning Itaalia transpordiministrilt tegemist on siis uue eesistujaga Euroopa Liidus. kuid nüüd me peame lõpetama, kuna ka teised komisjonid äh, juba ootavad väljas, et siia ruumi sisse saada, et enda juhatust valida. suur tänu teile aktiivse osalemise eest täna pärastlõunal ja aitäh teid veel kord ka usalduse eest äh, minu kui esimehe vastu ja loodan, et äh, mul õnnestub teie usalduse kõrgusel olla oma töös. aitäh!